osa ja me jätkame oma täiskogu osaistungjärku. eilse, eilne protokoll on laiali jagatud, kas kellelgi on selle kohta kommentaare, märkusi? ei ole, siis on protokoll sellega kinnitatud.